probably before your revelation. Probably, yes. Das werde ich jetzt eine Bemerkung machen. <laughs> Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, tervitan teid südamest. turuolukord on taas selgunud, kelle käes on mikrofon, kus asuvad masinad sekretäriaadi juht on kõik paika pannud ja esimees on õnnelik selle üle, et tal on ka mikrofon, niisiis võimusuhted on siin majas paigas. asume hääletama meil on ka Birma saadikuga lühike arutelu, ma loodan, et kõik on sellega nõus päevakorra osas, kommentaare rohkem ei ole, niisiis asume kohe hääletama. päevakorrapunkt kolm, raportööriks on kolleeg Salafranca. härra Salafranca, kas te soovite sõna? ei soovi niisiis asume otsekohe hääletamise juurde. suuline muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, null, seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis tuhat poolt, vastu, era-, erapooletud, vastu võetud. viis tuhat üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viis tuhat seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis tuhat kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis tuhat äh, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, viis tuhat kaks poolt, vastu erapooletud vastu võetud viis tuhat ükssada kaheksakümmend poolt vastu erapooletud viis tuhat kaheksakümmend üks kuni kaheksakümmend seitse hääletame tervikuna kes on nende ettepanekute poolt kes on vastu erapooletud tagasi lükatud viis tuhat kolm kes on poolt vastu viis tuhat kolm, kes on poolt? vastu? vastu võetud. viis tuhat kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis tuhat neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis tuhat üheksakümmend poolt viis tuhat üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis tuhat viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viis tuhat ükssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu tagasi lükatud suuline muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis tuhat kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis tuhat üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis tuhat seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis tuhat üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. viis tuhat kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viis tuhat üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viis tuhat üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viis tuhat kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viis tuhat üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud 5 that is page 6, ne? Hier äh, bei mir. Ne, du bist zu weit Oral amendment 7. suuline muudatusettepanek seitse, poolt. No, eh, señor presidente, me gustaría pedir la palabra para la votación. Eh, härra esimees, ma sooviksin sõna võtta eh, ja viiskümmend üks, kolmkümmend muudatusettepanek seitse. suuda-, suuline muudatusettepanek seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on teil sõna. Äh, suur tänu, soovisin öelda ainult seda, et meil on teatud kõhklusi selle muudatusettepaneku osas, mille on teinud proua Jätenmägi Eh, tegelikult eh, peaksime olema järjepidevad oma hääletamises, eh, arvestama seda, mis me tegime möödunud aastal ning siis oli juttu eriesindajatest ning meie oma fraktsiooni nimel soovime öelda, et me toetame seda muudatusettepanekut. viiskümmend üks, kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist langeb ära. kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. neliteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu erapooletud vastu võetud, sada kümme poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. üheksakümmend üheksa, sada kaksteist, kes on saja kaheteistkümne poolt, elektrooniliselt hääletame. Ah, sada kaksteist. hääletamine on lõppenud ettepanek on vastu võetud. muudatusettepanek on tagasi lükatud saja kaheteistkümne häälega. nüüd muudatusettepanek sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neliteist poolt, vastu, kontrollime abstimmung ist geschlossen hääletamine on lõppenud. hääletamine on kahekümne viie häälega vastu võetud. vastu võetud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend neli vastu eins dafür sada üks, palun. sada üks, palun. Mi, mi aparato no funciona, yo me abstuve eh, minu hääletusaparaat ei tööta kahjuks, seetõttu jäin erapooletuks. elektrooniline hääletamisaparatuur ei tööta minu puhul. see aga ei muuda tulemust, ütleb esimees kui on mingeid probleeme, siis pöördume tehnikute poole nüüd, aga sada neliteist, jah? seda me juba hääletasime, sada üks, palun. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu, vastu võetud. kontrollime proua Munis, te peaksite olema lahkem oma kaasmaalaste suhtes, eks ole. hääletamine on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend neli vastu, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, palun. väga väikene asi, mina äh sain oma tulemuseks kakskümmend neli, kakskümmend neli äh, oma hääletustulemuste järgi. aga mitte minu, ütleb härra Brock. Äh, sada kakskümmend üheksa, palun. poolt, vastu. ja see on tema probleem Er äh, küsimus on selles, kas masinad töötavad või mitte. härra esimees ütleb, kui masin ei tööta, otsige endale teine koht. või aitavad ehk sõbrad. Äh, sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu? erapooletud tagasi lükatud. Äh, sada kuusteist poolt, vastu kontrollime hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega, kakskümmend kolm kahekümne nelja vastu üks null neli poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. elektrooniline hääletamine. hääletamine on lõppenud sama häälte suhtega tagasi lükatud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaheksa langeb ära, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt. me tahaksime, et kuueteistkümnendat kontrollitaks, vabandust, üheksateistkümnendat parandab kõneleja. on see? One, one hundred and ninety. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks kahekümne kolme vastu tagasi lükatud. kuhu me nüüd jäime? sada kakskümmend kuus on juba hääletatud sada kakskümmend seitse ka juba hääletasime, sada kakskümmend üks, selle juurde jäime. sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli vastu äh,, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tulemus on ikka sama, sada kakskümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt langeb ära. liigume siis edasi kolmekümne kuue juurde, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend poolt vastu. kontrollime seda. seitsekümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, nüüd on lõppenud kahekümne nelja häälega kahekümne kaheksa vastu tagasi lükatud kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. wieder hier, ne? Genau. Wir kommen nun zu äh, unserer Stellungnahme zum Budget. Ebenfalls Berichterstatter Kollege Salafranca. Meie arvamus eelarve kohta kolleeg Salafranca. Kas teil on kommentaare? Ei ole. Sellisel juhul asume hääletamise juurde. Muudatusettepanek 1, kes on poolt? Vastu. Erapooletud tagasi lükatud 2 poolt. Vastu. Erapooletud tagasi lükatud 3 poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. neli. hääletame ainult selle osa üle. kes on poolt? ja äh, vier neli ainult muudetud kujul, kes on poolt? neli, jah. kes on vastu? erapooletud tagasi lükatud. Can you explain me that amendment? kas keegi võib selgitada mulle selle muudatuse sisu, küsib esimees. Disarmament. Disarmament. Oh, DDR stands for disarmament DDR märgib siin no, desarmeerimist, seda on küll hea teada saada, jah. no Deutsche Demokratische Neither German nor democratic. Fünf dafür. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksa, poolt, vastu, erapooletud kaheksa kes on poolt? kaheksa, kes toetab kaheksat? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hier bei zwölf nur noch kaheteistkümne puhul ainult see especially serial external action, kes on selle poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmteist, samuti ainult piiratud mõjuga, kes toetab kolmeteistkümnendat ettepanekut, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. neliteist langeb ära, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitseteist poolt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 see langeb ära. kakskümmend kaks, kakskümmend kaks, kes on selle poolt ja ka kakskümmend kolm vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, langeb ära, langeb ära kolmkümmend kaks kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja muudatusettepanek üks, suuline poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja suuline muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooniline hääletamine tervikteksti üle, kes on poolt elektrooniline hääletamine, hääletamine on alanud, juba käib. hääletamine on lõppenud. vastu võetud neljakümne kaheksa poolthäälega, viis vastu, erapooletuid ei olnud, palju õnne. Wir kommen nun zu nüüd asume kolleeg Katsini teksti juurde. kas tema poolt on veel mingeid kommentaare? ei ole. muudatusettepanek üks, suulise muudatusettepanekuga, kes toetab, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. neli. tagasi võetud viis, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud kuus poolt vastu, erapooletud. kontrollime. tundub olevat vastu võetud. hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek on ja kahekümne kolme häälega kahekümne ühe vastu, vastu võetud seitse kahes osas, teine osa on tagasi võetud, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaksteist poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. elektrooniline hääletamine arvamuse üle tervikuna, kes on poolt, kes on vastu ja kes on erapooletu. hääletamine on juba läbi ning ja tulemus on siis viiskümmend kolm poolthäält. tänan teid.